suur tänu, paluksin teie mõistmist nüüd, sellepärast et tehnilistel põhjustel on väike paus, kaks minutit ja siis jätkame tööga. nii et kaks minutit. head kolleegid, äh, suur tänu siis kõigepealt kannatuse eest. tehnilised probleemid on lahendatud. Läheme edasi ühise aruteluga ja järgnevalt kahepoolsed kaitseklauslid ja banaane käsitlevad stabiilsusmehhanismid Äh, raport härra Langelt, mis puudutab äh, kahepoolset kaitseklauslit ning härra Lightfriedi raport. samuti kahepoolne kaitseklausel ja stabiilsusmehhanism banaani käsitlevalt Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika riikide vahel. kõigepealt saab sõna härra raportöör Lange neljaks minutiks, palun no.. suur tänu, härra juhataja, härra volinik head kolleegid, suur tänu selle eest, et te olete täna õhtul siin ning et me saame neil teemadel rääkida. tundub, et sellest küsimusest aga ei ole terve täiskogu saal täna õhtul huvitatud. me räägime siin täna kaitseklauslist ning sellel küsimusel on oluline roll ka äh, Lissaboni lepinguga seonduvalt, sellepärast et endiselt ei ole selge täpselt, millisel institutsioonil millist äh, rolli tuleb mängida. ning äh, on mõningaid teemasid, mida on vaja õigusaktidesse korralikult integreerida ja seda on võimalik näha ka nõukogu otsustest niisiis, minu arust äh, on just käesolev teema selleks väga hea võimalus. sest me räägime äh, Kolumbia ja Peruuga kaubanduslepingutest ning seetõttu on kaitseklausli küsimus oluline. Äh, lepingu sõlmides oleme me kahelt riigilt nõudnud üht-teist, aga nüüd esitame me nõudmisi iseendale ning püüame kirjeldada neid nõudmisi mõistlikul moel ma arvan, et igasugune turvaabinõu ja turvavõrk peab olema praktiline, ei ole mitte mingisugust äh, mõtet kirjutada midagi paberile, kui see praktikas ei tööta. minevikus aga oli see nii. ja seepärast peame me kasutama seda äh, ülesannet, äh, mis on meie ees, selleks, et turvaabinõusid sellisel moel luua, et neid oleks võimalik ka ellu rakendada ja viis aspekti on siin väga olulised, härra volinik. kõigepealt on meil vaja vaadata üle need kriteeriumid, millised on olulised turvaabinõu või kaitseklausli loomiseks. ja ma arvan, et kui tooted äh, sisenevad turule, siis on vaja kindlasti garanteerida ka sotsiaalseid kar-, äh, standardeid, kui sotsiaalseid norme kahjustatakse, võib see viia dumpingu küsimusteni. ning see omakorda tähendaks äh, turvaabinõu nagu kasutamist, eriti just mis puudutab banaane. teiseks kui me hakkame äh, rääkima Lissaboni lepingust, äh, siis äh, loomulikult tekib küsimus Euroopa Parlamendi pädevustest selle lepingu kohaselt ning neid uusi pädevusi on vaja silmas pidada. kolmandaks, kui me tahame, et läbipaistvus oleks suurem, siis on vajalik ka vabakonda paremini kaasata see tähendab näiteks ka äh, Kolumbia ja Peruuga lepingute äh, ülevaatamist ja analüüsi, meil on vaja vabakonna kaasatust sellesse protsessi, vaja on suuremat läbipaistvust ning ka äh, turvaabinõu ja kaitseklausel lepinguga Koreaga on siin hea näide. Te olete kõrvale jätnud artikli üksteist kaubanduslepinguga Koreaga ja seda tahaksime me siia kaasatuna näha. ning viiendaks on oluline garanteerida banaanitootjatele äh, turvalised äh, tootmisvõimalused. suur tänu, järgnevalt neljaks minutiks äh, härra Lehtrit, palun. suur tänu, härra president. Kesk-Ameerika riikide puhul on kogu olukord äh, sarnane Kolumbia ja Peruuga ning seetõttu võin kinnitada seda, mida kolleeg eelnevalt ütles. see on õige ka minu raporti puhul ning seetõttu võin rääkida veidi lühemalt. ma arvan, et kogu see arutelu, ähm, mis täna toimub, äh, see omab kahte olulist aspekti. esiteks tehniline aspekt ning äh, teine, mis on oluliselt kaugema mõjuga tehniline aspekt on väga lihtsasti selgitatav. kaitseklausel peab Euroopa äh, tootjaid äh, turu avanemise puhul, eriti mis puudutab äh, uute turgude lähedust, kaitsma ebaausa konkurentsi eest. me oleme palju panustanud sellesse, et kaitseklausel panna tööle, nii et ta ka praktikas rakenduda saaks, aga klausel on koostatud ka niimoodi, et vabakaubandus äh, peaks tulevikus paremini toimima. seal on loomulikult erinevaid lähenemisi, aga ma arvan, et me oleme leidnud väga hea kompromissi äh, selleks, et äh, leida korralik lahendus. aga veelgi teine aspekt on oluline, kui ma ütleksin filosoofiline aspekt, siis see oleks võib-olla päris õige, aga tegemist on igal juhul põhimõttega nimelt küsimus, kas kaubanduspoliitika tähendab ainult kaubandust ja kaubavahetust või kuulub sinna juurde veel midagi? see oli küsimus, mida me pidavalt äh, kaitseklausli äh, diskursuses ka arutasime. ma tahaksin öelda, et Kesk-Ameerika riikidega äh, sõlmitud kaubanduslepingu puhul on kaitseklausel ainult väike osa Äh, kaitseklausel aga peab sisaldama rohkem kui kaubavahetust, see peab kaasama ka teisi elemente, see peab mõjutama näiteks selliseid küsimusi nagu sotsiaalsed standardid ning inimõiguste austamine. samuti on oluline, et järgitaks keskkonnakaitse elemente. õiguslikud arvamused siinkohal on öelnud välja oma seisukoha, et kaitseklausel ei puutu kõikide nende küsimustega kokku Ehm, mina nii ei arva ehm, kaitseklausel, nagu ütles härra Lange, tähendab tegelikult Euroopa töökohtade kaitsmist, Euroopa sotsiaalstandardite austamist ning eh, seda tehes on vaja tagada, et meie partnerlusriikides sotsiaalstandardeid parandatakse, et inimõigusi austatakse rohkem, et eh, töötingimustest peetakse kinni ning oluline küsimus siinkohal ja ma tean, et kõik kolleegid ei ole siin ühte meelt, aga oluline küsimus on see, kuidas äh, kõik need küsimused on võimalik kanaldada läbi kaubanduspoliitika. kaubanduspoliitika äh, ja teiste riikide valitsuste poliitikat me mõjutada ei saa, aga me saame saata nendele valitsustele signaali sellisel moel, et arengud liiguksid meile õiges ja soodsas suunas. loomulikult on erinevaid vaatenurki, kui kaugele me selles kõiges võime minna. Ehm, täna on meie ees kompromiss, kompromiss, millest, millega me saame olla rahul ja sellepärast on minu arust mõistlik kaitseklausli osas homme ehm, hääletada ja positiivselt ehm, turvaabinud üleüldiselt äh, vajavad veel analüüsi mitmetes valdkondades, aga kaitseklausel tähendab äh, kaitseklauslit ennast ja mitte laiemat äh, paketti. suur tänu, härra kolleeg ning järgnevalt komisjoni nimel härra De Kuht, palun. Uh, suur tänu, härra president, kolleegid kõigepealt tahaksin tänada raportööre, härra Langet, Langet ja härra Leichtriedi töö eest nende kahe dokumendi kallal. samuti tahaksin ma tänada teid võimaluse eest selgitada veel lahtisi küsimusi Kolumbia ja Peruu ning Kesk-Ameerikaga sõlmitavate lepingute kaitseklauslite asjus. nagu te teate, need lepingud sõlmiti juunis ja parlament heakskiidumenetlusega andis ka oma arvamuse nende kohta. mis puudutab neid kaitseklausleid, siis kõigepealt tahaksin rõhutada, kui olulised need lepingud on nii Euroopa Liidule kui kahele Ladina-Ameerika piirkonnale. Kolumbia ja Peruu ning Kesk-Ameerikaga sõlmitatud, sõlmitud lepingud äh, on fundamentaalselt muutnud suhteid nende kahe piirkonnaga. kaubanduse poole pealt on nende eesmärgiks parandada äh, riigihankeid, investeeringu- ja investeeringuid. Ehm, tõkked kalandustoodete äh, ees kaovad täielikult ning põllumajandustoodete ees olevad tõkked vähenevad oluliselt samuti kehtestatakse etteennustatavad ja läbinähtavad äh, kaubandusreeglid, mis lähevad kaugemale üldistest kohustustest, mis on võetud WTO raames. niisiis, lühidalt need kokkulepped annavad meile etteennustatava ning jõustatava kaubandust, kaubandustingimused äh, ja seetõttu saavad Peruu ja Kolumbia ning Kesk-Ameerika riigid täielikult ära kasutada kaubandust meie vahel. samas tuleb meelde tuletada, et need kokkulepped kaasavad ka inimõiguste kaitset äh, ning keskkonna ning töö, äh, töötajate kaitsealaseid tingimusi. nüüd spetsiifilisem küsimus, mis puudutab kahepoolseid kaitseklausleid nende määruste eesmärk on tagada, et meil on Euroopa Liidu ettevõtetel turvavõrk tariifide liberaliseerimise ning impordi suurenemise korral. selleks, et kaitseklauslid, et, et lepingud jõustuks, tuleb kaitseklauslid ka ellu rakendada. me tervitame raportööride arvamust ja tööd, mis puudutab selle mudeli põhinemisel Koreaga sõlmitud lepingule on olemas ka konsensus, et määruste ellurakendamine ei saa olla vastuolus WTO raames sõlmitud kokkulepetega. siin ei tohi ka eesmärki silmist kaotada. kaitseklauslite alane parlamentaarne arutelu on oluline, aga see ei peaks olema aluseks uutele küsimustele, mis puudutavad äh, nende kokkulepete seotust inimõigustega. nagu te teate, inimõigused kuuluvad juba sinna kokkuleppesse, kokkulepetesse ning juuni parlamendi resolutsioon juba ütles, et poliitiliselt tuleb, peavad Kolumbia äh, ja Peruu äh, välja töötama töötajate ja keskkonnakaitsealased äh, järgmised sammud. komisjon praegu töötab koos nende kahe riikidega selle, kahe riigiga selle kallal. kokkuvõtteks ma soovin, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon teeksid head koostööd triloogi ajal ning loodetavasti on kõik tingimused peatselt täidetud selleks, et parlament saaks need kaks kokkulepet ka heaks kiita. suur tänu! järgmisena põllumajanduskomisjoni nimel härra Mato Adover üheks minutiks. suur tänu, härra president, härra volinik! kui alguspunktiks võtta see, et kokkulepped Peruu, Kolumbia ning Kesk-Ameerikaga on kahjulikud Euroopa banaanitootjatele, eriti nendele, kes seda teevad Kanaari saartel, siis tuleks neile tõesti tagada mingisugune majanduslik kompensatsioon kokkuvõttes aga võib öelda, et need ettepanekud on võrdlemisi rahuldavad, kaitseklauslid on olemas, palju meie eesmärke on arvesse võetud, stabiliseerimist peetakse oluliseks ning banaani import äh, Euroopa Liitu on ka selgelt kontrollitud. samuti esitab Euroopa Komisjon iga-aastase aruande selle klausli kasutamise kohta, kus on olemas ka analüüs banaani impordi kohta ning selle mõju kohta Euroopa tootjatele see kõik on väga positiivne. Euroopa banaanitootjad äärepoolseimates piirkondades ja nad kõik on äärepoolseimates piirkondades, vajavad meie abi raskes olukorras. meil on veel pikk tee käia, kuid oluline suur samm on juba astutud. aitäh! järgmine kõneleja Rahvapartei nimel on härra Salba Pidegain. suur tänu, härra president, härra volinik, saadikud kuid kaitseklausli ja stabiliseerimismehhanismi muudatused banaanide sektori jaoks kiidetakse heaks, nii nagu see tundub olevat, siis on see suur samm edasi, sõlmimaks kokkulepet Peru, Kolumbia ja Kesk-Ameerikaga. Need on, lepingud on olu-, need kaitseklauslid on olulised Euroopa Liidu tuleviku jaoks, Kolumbiaga on jõutud päris kaugele, kolmekümnendal juulil sõlm-, kiitis meie parlamentki heaks selle mm, poliitilise kokkuleppe. ning, ning öö, Peru ja Kolumbiaga tehtud koostöö on öö, ka selged sammud edasi vabakaubanduskeskkonna suunas, millest saame me kasu kõik USA ning Aasia riigid sõlmivad vabakaubanduslepinguid Lõuna- ja Kesk-Ameerikas. ning sa-, ja Euroopa Liit, maailma kõige suurem kaubandusplokk, ei tohiks sellest kõrvale jääda. ma jagan Euroopa ettevõtjate muresid mis puudutavad äh, nende kokkulepete sõlmimise viibimist. suur tänu, nüüd üheks minutiks härra Susta. aitäh, härra president, härra volinik, härra Laistrid. Kolumbia ja Peruga ning Kesk-Ameerikaga sõlmitavad kaubanduslepingud ning need äh, suhtelised stabiliseerimismehhanismid ning kaitseklauslid on erutanud meist paljusid Kaubanduskomisjonis. me toetame neid määrusi, sest nad saavutavad tasakaalu mitme aspekti vahel, ühelt poolt siis on vaja meil vabakaubandust, teisalt toetada ühenduse huvisid ning meil on vaja kaitsta ka rahvusvahelist kaubandust majanduskasvu vahendina ning samuti on vaja toetada keskkonnakaitset ning inimõigusi. Need määrused toetavad Euroopa ettevõtjaid, töötajaid ning talunikke eriti äärepoolsemates piirkondades Euroopa Liidus. isegi kui stabiliseerimismehhanismid ning kaitseklauslid on ajaliselt piiratud, arvame me, et see periood on piisav selleks, et meie majandus kohaneks kokkulepete sätetega see peaks kokkuvõttes ka nende riikide eksporti tugevdama, seetõttu toetame me neid leppeid. suur tänu nüüd ALDE nimel poolteist minutit, proua Perler. aitäh! millal pole kuum kartul kuum kartul? kui me räägime Euroopa vabakaubanduslepingutest äh, Ladina-Ameerika riikidega, siis äh, kuumaks kartuliks pole mitte inimõigused, vaid banaanid. nagu alati kaub-, kaubanduslepingute puhul peame me tagama, et meie Äh, turgude avamisega käib kaasas ka kohanemisperiood Euroopa ettevõtetele. ma tervitan neid ähm, vabakaubanduslepingutega kaasas käivaid kaitseklausleid, mille kiitis suuresti heaks ka Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon, aga banaanas, banaanisõdadega on meil kurvad kogemused ning me ei tohiks järjekordsel banaanikoorel libiseda meie, liberaaldemokraadid, hääletame muudatusettepanekutele vastu, millega soovitakse muuta banaanilimiite automaatseteks kvootideks. me soovime anda komisjonile piisavalt paindlikkust, näiteks mis puudutab eh, eh, juhte, kui banaani import Costa Ricast või Kolumbiast kahjustab meie banaanitootjate huve või banaanikasvatajate huve mujal maailmas ma toetan muudatusettepanekuid, mis annavad suurema, tugevama hääle kodanikuühiskonnale ja parlamendile, selle asemel, et anda komisjonile carte blanche, nii saame me paremini kontrollida komisjoni tegevust, suur tänu! suur tänu, hea kolleeg, järgnevalt palun Roheliste nimel proua Keller. suur tänu! Kesk-Ameerikas ja nagu Kolumbia, Kolumbias ja Peruuski on tõsiseid probleeme inimõiguste austamisega. meie Euroopa Parlamendi liikmed ei saa lihtsalt äh, selga pöörata sellele ja käed rüpes istuda, mis puudutab äh, Kolumbiat ja Peruud, siis äh, inimõiguste teekaardile tuleb silma peal hoida, see peab olema sisukas ja siduv ja esimeseks äh, etapiks peab olema see, et inimesed peavad äh, pöörduda, saama ta-, pöörduda tagasi oma maale ja äh, samuti peab olema ka õige kohtumõistmise süsteem, sellised standardid peaksid olema kaitseklauslite juurde kaasatud, me ei peaks ainult keskenduma sellistele sätetele, mis käsitlevad banaanitonni ja banaanikoguseid. Euroopa Liit peab pingutama selleks, et mitte kahjustada kohalikku elanikkonda, kohalikku kogukonda selliste kaubanduslepingutega. lisaks Euroopa Liidu majandusmõjudele tuleb ka inimõigustele tähelepanu pöörata. suur tänu ja kuue fraktsiooni nimel saab sõna äh, härra äh, Omarži suur tänu, lugupeetud volinik, ma ei saa jagada nende optimisti, kes leiavad, et kaitseklauslid on piisavad selleks, et ühenduse banaani tootmist ja banaanisektorit kaitsta. tegemist on kolonialistlike äh, kaitsemehhanismidega, mis äh, ei kaitse äh, ei allakirjutanud riik ega ka komisjoni ja tegemist on lepingutega, kokkulepetega, nagu meie kolleeg siin meelde tuletas, äh, on väga kahjulikud äärepoolsemate piirkondade banaanisektoritele. Äh, ja kaitseklauslid äh, on tegelikult, ei toimi tegelikult absoluutselt, neid ei saa kasutada ja mingisugust kaitset nad ei paku. sellest, nendest klauslitest hoolimata on banaanisektor väga oluline äh, Ameerika riikide äh, heaks ja pimesi ei saa liberaliseerimist äh, siin läbi viia. ma palun kolleegidel toetada minu muudatusettepanekuid, mis aitavad äärepoolsemate alade banaanitootmist kaitsta. aitäh! lugupeetud kolleeg, kas olete valmis vastama äh, härra Leitfeldi sinise kaardi küsimusele? suur tänu, lugupeetud juhataja. Äh, jah, härra kolleeg, võtan teie sõnu tõsiselt. aga minu eesmärgiks on saavutada parim võimalik tulemus sotsiaal- tingimuste osas, Euroopa töökohtade kaitsmise osas, aga ma tahaksin kaitsta ka töökohti meie partnerriikides. milliseid äh, punkte me peaksime saavutama selleks, et teie arvates kaitseklausel oleks piisav? suur tänu teile teie sõnavõtu eest, teie küsimuse eest, minu muudatusettepanekud kajastavad juba minu kavatsusi, äh, Intekomisjon neid vastu ei võt-, võtnud, ehk siis näis, kuidas läheb homme ja minu muudatusettepanekud aitavad muuta kaitseklausli toimivaks ja minu seisukoht jagab ka põllumajanduskomisjon osaliselt, samuti jagavad minu seisukohti banaanitootjad. ma arvan, selleks, et kaitseklausel äh, muuta toimivaks, oleks pidanud kaasama pisut äh, rangemad, pisut piiravamad kriteeriumid, seda esiteks, äh, ja teiseks äh, ma leian, et on veel teisigi probleeme. järgmisena saab üheks minutiks sõna proua Andres Pärja. suur tänu, lugupeetud juhataja kaubandusleping Kesk-Ameerika ja Kolumbia ja Peruuga on väga oluline, oluline on ka kaitseklausel ja muudatusettepanekud peaksid tagatisi paremaks muutma. me oleme teinud muudatusettepanekuid selleks, et tagada piisav kaitsemehhanism ja seda pidades silmas nii Euroopa tootjate kaitset kui ka partnerriikide tootjate kaitset. meie peame kaitsma ka oma äärepoolsemaid piirkondi äärepoolsemates piirkondades ei ole võimalik põllukultuuride kasvatamist mitmekesistada ja äh, banaanikasvandusega tegeleb Hispaanias kümme tuhat inimest ja kaudselt kakskümmend tuhat inimest ja Kanaari saarte banaanid on, on suurepärased äh, kulinaartooted ja loomulikult äh, kaubandust Kesk-Ameerikaga võib parandada, kuid kaubanduse puhul tuleb arvesse võtta ka sotsiaalset kaitset äh, ja muid küsimusi. ja nüüd saab sõna härra Tirolja. suur tänu, lugupeetud juhataja, äh, kallid kolleegid, ma tahaksin tänada meie mõlemaid raportööre tehtud töö eest äh, nende kahe raportiga ja kallal paistab, et me oleme jõudnud päris kaugele kui võrrelda praegust olukorda komisjoni ettepanekuga, mis puudutab äärepoolsemaid alasid, mis konkureerivad Ladina-Ameerika riikidega, stabiilsusmehhanism ei rakendu automaatselt, neil pole võimalik ka kaitseklausliga rakendamist nõuda, keskkonna tingimusi ei ole arvesse võetud ja need on põhjused, miks on väga oluline, et et äh, homse hääletuse käigus äh, ähm, kinnitatakse ettepanekud, äh, mis aitavad meil siiski ähm, olukorda muuta ja praegu on kaitseklausli piirmäärad aga nii kõrged, et seda praktiliselt ei saagi kasutada. selleks me peame looma uued vahendid, mis aitaksid ühenduse paani, banaanitöötmist siiski elus hoida Äh, see on väga oluline äh, nende piirkondade jaoks, äh, kus toodetakse banaane ja kus muidu on juba tööpuudus ka samuti kõrge. möchte keine schlafenden Hunde wecken, aber ich habe den Eindruck uns tundub, et vaba mikrofoni osas keegi sõna ei soovi, ei taha siin küll ära sõnuda. aga edasi annaksin sõna siis härra volinikule, palun Uh, suur tänu, härra juhataja. kõigepealt äh, tahaksin korrata veel kord äh, seda, kui tänulikud oleme me raportööridele ning kõigile, kes on nende dokumentidega tööd teinud, tahaksin äh, mõningatele konkreetsematele küsimustele vastata, mis mulle esitati. Ähm, kuigi kõik muidugi ei puuduta üldsegi kaitseklauslit aga küsimus oli selle kohta, kuidas äh, me suhtume keskkonna, äh, tööjõu ja sotsiaalstandardite teekaarti, mida äh, komisjon oma juunikuu käesoleva aasta resolutsioonis ka Peruule saatis ning Euroopa Parlament loomulikult omistab sellele teekaardile väga suurt tähtsust. viimase info järgi, mis minu käsutuses on, on Kolumbia juba Maarja Davidiga ühendust võtnud ning ka äh, käesoleva raporti autori härra Langega ühendust võtnud, mis näitab seda, et äh, riik suhtub nendesse küsimustele väga tähelepanelikult ja oluliselt ning oktoobris äh, ilmselt äh, saame lõplikud äh, vastused. samuti Kolumbia asepõllumajandusminister kohtub härra Langega nendel teemadel Peruu kohta on meil ka info olemas, komisjon on Peruuga pidevas kontaktis ning äh, ma olen aru saanud ka sellest, et Peruu ametivõimudega on ka läbi raportööri ühenduses äh, Euroopa Parlament. teiseks, mis puudutab äh, banaanide stabiliseerimismehhanismi, mis kaitseb ka piirialasid ja äärepoolsemaid piirkondi. ma tean, et äärepoolsemad piirkonnad on järskule, järsule impordi kasvule eriti tundlikud ja seetõttu oleme me äärepoolsete piirkondade huvide kaitseks teatud meetmed võtnud. Need meetmed on seotud konkreetse olukorraga ja baseerub mudelil, mida me oleme varem kasutanud. see on minevikus hästi töötanud ja ma arvan, et ka käesoleval juhul töötab see hästi äärepoolsemate piirkondade kaitseklausel äh, kehtib ka pärast seda, kui üleminekuperiood on äh, lõppenud, mis tähendab äh, seda, et pärast seda, kui lõpeb ka banaane käsitlev stabiilsusmehhanism ja selle ülevõtmine. kõiki neid eeskirju tuleb praktikas aga rakendada ja ma usun, et hea tava kohaselt on komisjonil alati komisjon võtab kõiki neid küsimusi väga tõsiselt. me ei rakenda selliseid kaitseklausleid mitte ainult banaanide puhul ja näiteks Prantsusmaa on esitanud nõudmise ka Korea autode importi jälgida Euroopa Liitu. Äh, siin oleks ka võib-olla vaja tulevikus turvaabinõusid võtta ning äh, kui see nii on, siis loomulikult uurime me kogu seda asja põhjalikult ning pärast äh, kõikide aspektide arvessevõtmist teeme ka otsuse. nii et me suhtume nendesse küsimustesse väga tõsiselt ja seda mitte ainult väga suurte Euroopa Liidu majandushuvide puhul, vaid ka siin näiteks äärepoolsemate piirkondade huvide puhul äh, jälgime me olukorda väga põhjalikult. veel mõned märkused äh, seotuna üleilmastumisega kohanemise fondi osas äh, ja kompensatsiooni küsimused võib öelda, et on pretsedenditu, et rahvusvaheliste kaubanduslepingute tulemuste üle kompensatsiooni saab. aga ma tahaksin äh, öelda, et komisjon on teinud ettepaneku Euroopa üleilmastumisega äh, Äh, kohanemise fondi osas ning äh, kaasõigusandja peab siin otsuse tegema. komisjon on uurinud välja ka äh, tollimaksude liberaliseerimise küsimust ja enamsoodustusrežiimi banaanide küsi-, banaanide puhul, seda tehti kahe tuhande kuuendal aastal ning banaanitootjatele on eraldised oluliselt suurendanud, suurenenud. see oleks jätkusuutliku, jätkusuutmatu ning ka poliitiliselt õigustamatu jätkata toetust banaanitootjatele. banaanitootjad äärepoolsemates piirkondades on tegelikult kõige rohkem toetatud tootjad Euroopa Liidus üldse. ma tahan öelda, et banaanireformi osas on juba makstud kakssada üheksakümmend miljonit eurot aastas e, toetusi ning sinna hulka on arvestatud ka vabakaubanduslepingute kulud Kolumbia, Peruu ja teiste riikidega. suur tänu! suur tänu, härra volinik ja järgnevalt palun kaheks minutiks e, härra raportöör Lange, palun! suur tänu, härra juhataja ja head kolleegid, härra volinik, järgneva kolme-nelja kuu jooksul äh, on meie ees äh, suur ülesannete kuhil, meil on vaja äh, parlamendi otsusel koostada teekaart selleks, et toetada töövõtjate õigusi, inimõigusi ning keskkonnakaitse aspekte Kolumbias ja Peruus ning samuti on meil vaja kaitseklausel kokku panna, eh, mis vastab Euroopa Liidu tingimustele. ja ma arvan, et nende kahe poole tasakaalustamine ei ole kindlasti mitte lihtne ülesanne ja seetõttu palun, härra volinik, et toetage seda tööd eh, nii igal moel eh, meil võimalik, teekaardi küsimus mis puudutab eriti just Peruu ametivõimudega kontakte, mulle tundub, et Peruus ei ole meie signaal veel päris kohale jõudnud, kui olulised ja äh, ja kui oluliseks me, meie parlamendina peame neid tingimusi ning äh, teekaart äh, Kolumbia ja Peruuga on väga olulised meie jaoks ning teiseks, härra volinik, palun ma äh, et te läbi äh, nõukogu oleksite kolmepoolsetel läbirääkimistel väga oluline mediaator, nii et kaitseklausel saaks lähiajal äh, rakendada, nii et teekaart ja ka kaitseklausel saaksid õigeaegselt ja ajakohaselt äh, tööle hakata nii et novembris saaksime mõlema kinnitada ning lõpuks sellele teemale joone alla tõmmata. Euroopa inimeste huvides on see ning ka Kolumbia ja Peruu inimeste huvides, suur tänu! suur tänu, härra kolleeg ning järgnevalt saab sõna kaheks minutiks härra Leifrid. suur tänu, härra juhataja! Äh, need raportid oli väga suur töö, mis äh, kestis väga pikalt, kahte minutit ma päris ei vaja, aga ma tahaksin tänada kõiki kolleege äh, huvi eest sellesse arutelusse ning panusest sellesse töösse. Äh, samuti tahaksin tänada ka sekretäriaadi kolleege hea toetuse eest ning ka minu äh, kaastöötajaid selle suurepärase panuse eest. aga ma arvan, et tänaseks on kõik öeldud, suur tänu! suur tänu, kolleeg, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes arutelul osalesid, suur aitäh ka komisjoni esindajale, juhataja tänab ka tõlke, suur tänu ka saalitöötajatele, soovin teile head ööd ning istung on peatatud ja ühine arutelu lõppenud. homme kell kaksteist hääletame. head ööd!